Witam Państwa bardzo serdecznie, przepraszam za opóźnienie. tere tulemast kõigile, vabandan veel kord väikese hilinemise pärast, asume nüüd tööle kella kümneni. võtame ette päevakorrapunkti number kolmteist, kohtume FAO esindajaga, kuid selle juurde tuleme mõne hetke pärast tagasi. alustuseks pean teile midagi ütlema, ma ei tea, kas olete kõik sellega kursis proua Hasekampilt saabus meil, milles ta küsib, mil määral koordinaatorite eilsed otsused seoses eh, loomade transpordiga, selle aruandega proua Asekamp, kui ma nüüd õieti aru sain, suhtles sellel teemal ja pidi oma eh, fraktsiooni nimel selle raporti koostama ja ta jagab selles meilis oma reservatsioone. ja peab ütlema, et see meil on üsna julge sõnastusega. koordinaatorite otsus seoses selle raportiga oli järgmine. see raport saadeti CR-ile, kakskümmend viis häält seitsmeteistkümne vastu, seitse koordinaatorit hääletas kaheksast üldiselt toimib kõik hästi, arutatakse ja jõutakse kokkuleppele. ja tingimata ei ole vaja punkte, punktisüsteemi kasutada, selle eesmärk on meid aidata. aga see on meie arutelu tulemus, otsus võeti vastu, ütlesin teile, kuidas hääled jagunesid ja see on väga selge. ma pean ka ütlema, et minul ei olnud selles küsimuses mingeid isiklikke huvisid, minu jaoks ei muutu sellest midagi. soovisin leida tasakaalu. ja muide, oleks mul võiks olla hea maal, hea meel mul, kui mul oleks mõju ühes või teises suunas, aga käesoleval juhul äh, sellist küsimust ei ole. ja ei saa kuidagi mõjutada seda, kes, äh, kellele määratakse aruande koostamine. seda soovisid, soovis teatav hulk äh, parlamendiliikmeid suhtlesin sellel teemal esimeste konverentsiga, kes otsustas selle raporti meile usaldada. taotlesin seda, kuna see puudutab meid otseselt, see kuulub meie pädevusse. ja meil ei ole aega, et seda menetlust pikemaks venitada. ja nagu teate, tuli see raport meile. ja selles osalevad siis ka Keskkonna- ja Transpordikomisjonid, mina seda ei vaidlustanud, proua Hasekamp ütleb, et ma olin nende komisjonide osaluse vastu, see ei olnud õige, aga, aga igal juhul on nüüd otsus vastu võetud, nii see on see teeb pisut haiget, võib-olla proua Hasekamp võiks siis olla variraportöör selle toimiku juures ja, ja nii anda oma panuse. me teame, et need küsimused pakuvad talle väga suurt huvi, ta on väga pädev, töötab suure pühendumusega ja meil oleks väga hea meel, kui ta saaks meiega jagada oma laialdasi teadmisi nendes küsimustes, mis on seotud loomade kaitsega niisiis eh, oleks mul hea meel, kui ta saaks eh, selle raportiga seotud töös osaleda. see kindlasti võimaldaks eh, teksti kvaliteeti tõsta. loodan, et siin ei olnud nüüd mingeid vääritimõistmisi, kui oli, siis palun vabandust, igal juhul mulle tundub, et ma viga ei teinud ja nagu ütlesin, minul endal isiklikke huve siin ei ole, et seoses sellega, kas see raport läheb ühele või teisele fraktsioonile. igal juhul eh, nii palju siis infot selle meili kohta, mis eh, alles hiljuti saabus. nii palju alustuseks. kui koordinaatorid soovivad reageerida, siis anname selle edasi, aga ma arvan, et asi kaugemale ei lähe, nii et see asi on minu jaoks lõpetatud. tänan veel kord ja vabandust, et pidin selle sissejuhatuse peale veelgi aega võtma, aga see tundus mulle vajalik. head kolleegid, on hetki, mida tahaks vältida. üks meie hinnatud kolleege kellega meil on olnud suurepärane koostöö, härra Jean-Paul Dunanu, on otsustanud kuu lõpul minna puhkama. ma ei tea muide, miks. kuna sa näed ju väga hea välja, oled väga heas vormis ja oled teinud väga head tööd kõigi erinevate raportite kallal, aga loomulikult peame sinu sooviga leppima. oled olnud saadik eh, kahel korral, teil on olnud väga pikk eh, karjäär selja taga, mis on olnud alati tihedalt seotud eh, Lim-, Limoži piirkonnaga kus olete töötanud äh, suure osa oma elust erinevatel ametikohtadel, eri tasanditel. see karjäär sai alguse tuhat üheksasada seitsekümmend seitse, olite kõigepealt aselinnapea, siis äh, linnapea ja samuti Limusaani äh, volikogu kõigepealt aseesimees, seejärel esimees. see piirkond on teil südames, olete selle nimel palju töötanud siis äh, olnud äh, põllumajanduskomisjoni kõigepealt asendusliige, seejärel täisliige, samuti eelarvekomisjoni liige. oled olnud äh, ka raportöör näiteks, mis puudutab Euroopa proteiini kultuuride strateegiat kuid üks asi on, mida saame teile ka ette heita. ma tean, et teie elus on veel üks suur kirg, te olete muusik, akordionist ja selle poolest ka tuntud Prantsusmaal, kuna mängisite oma pilli Francois Hollande'i kampaania ajal kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist. ja mina küll hea meelega oleks äh, kuulanud teie akordioni muusikat, võib-olla saategi pilli kaasa võtta ja kunagi tagasi tulla meie juurde, hea meelega võtame teid vastu avasüli sageli on ju saadikuid, kes eh, tulevad külla kas näiteks aastalõpupidustustel, järgmisel aastal olge lahke, võtke akordion kaasa ja võib-olla saame kuulata teie minikontserti. meil oleks väga hea meel kuulda teid mängimas. sest kui inimesel on elus selline kirg, see on suurepärane. ja kui see on veel muusika, mina hindan seda väga kõrgelt sest mul endal, seda enam, et mul endal ei ole mingit annet selles vallas. ja see on tõesti probleem. mul ei ole kuigi head kõrva muusika peale. ja võib-olla just sellepärast ei räägi ma ka kuigivõrd võõrkeeli. ja muusika puhul on sama lugu. kui keegi mängib kas või mängib ilma, ilma nooti lugemata, minu jaoks on see tohutu saavutus, uskumatu. ja ma pean tunnistama, et ma olen ka pisut kade. aga loomulikult eh, on see mulle väga sümpaatne. täname sind veel kord väga kogu südamest, tunneme sinu suurt puudust ja soovime sulle kõike head edasiseks ja kui keegi nüüd soovib sõna võtta, siis eh, tehke seda julgesti, praegu on just see õige hetk. aga nii need asjad juba on, selline see elu on, sina lahkud, seejärel me kõik üksteise järel tulevad valimised, mõni lahkub mõnel muul põhjusel, nii need asjad käivad. Läheme oma koju tagasi, veel kord suur aitäh ja kui nüüd keegi soovib sõna, härra Andrieu jah, aitäh, härra esimees, selle kõne eest, mis on tõesti väga õige, väga soe. ja see on täiesti kooskõlas Jean-Paul Delano profiiliga, et saame kõik sellega ainult nõus olla. ja mina kui koordinaator ja sõber, kõigepealt sõber ja siis alles koordinaator, tahaksin öelda, kui hea meel oli mul teha koostööd, vahetada mõtteid Jean-Paul Delanoga, peale selle muusiku omaduse, mida ma muidugi kinnitan, et olete suurepärane muusik, on tegemist ka suure poliitikuga. mina avastasin seda alles eh, üsna hilja, pean tunnistama. aga igatahes eh, sellised omadused nagu lojaalsus, humanism, töövõime on igapäevase töö võtmesõnad ja ma tahaksin lisada ka sõna respekt, kuna see kuulub teid iseloomustavate omaduste hulka. just sellises sektoris nagu, nagu põllumajanduses, kuid see puudutab ka maaelu arendamist. ja Prantsusmaa, eelkõige Limousine'i piirkond, teab, kui väga sellised aspektid kui olulised nad meile on. nii et tõesti siiralt. selline pühendumus demokraatiale, kodanikele iseloomustavad kõiki härra Dunanoo karjääri aastaid tahaksin siis tänada teid selle eest, mida te kujutate ja, ja samuti töö eest, mida olete teinud poliitikuna. tänan teid, härra esimees, et sain võimaluse oma arvamust siin mõne sõnaga avaldada ja samuti tänada härra Jean-Paul Duranod tehtud töö ja isikliku sõpruse eest. suur tänu! tänan, härra esimees. tahtsin ühineda esimehe sõnadega. ja tänada sind meie fraktsiooni nimel suurepärase koostöö eest ja soovida tuult tiibadesse edasiseks eluks. ja nagu juba öeldud, loodan ka mina, et tuled siia tagasi ja soovin sulle palju edu, palju õnne kõigeks edasiseks kogu fraktsiooni nimel. tänan, härra esimees. muidugi olen väga liigutatud selle üle, mis täna siin on öeldud. minule on see ju viimane äh, põllumajanduskomisjoni koosolek, tahaksin teid kõiki tänada selle erilise hetke eest ja härra esimees, teile tahan öelda ka väga, ma hindan seda, kuidas te olete juhatanud seda komisjoni oma autoriteedi ja heatahtlikkusega. Need on väga olulised komisjoni töö seisukohast ja tahan tänada ka kõiki kolleege respekti eest. ma arvan, et austus on just see kõige tugevam sõna, mida on võimalik kasutada, austus üksteise vastu mida väljendatakse siin komisjonis, igaüks avaldab oma arvamust ja seejärel püüame omavahel rääkida, et jõuda sünteesini põllumajanduse ja Euroopa Liidu üldistes huvides, ma arvan, et selles seisnebki Euroopa tugevus ja, ja ka Põllumajanduskomisjoni tugevus, et me oleme võimelised jõudma kokkuleppele, sünteesima. nii et see hetk on mulle väga tundeline tahan teid kõiki veel kord tänada akordionist rääkides. üritan selle juurde tagasi tulla, üritan just nimelt uuesti muusikaga tegeleda, kuivõrd need neli aastat siin olen pidanud pisut eemal olema. mängin kõrva järgi tõepoolest, nagu ütlesite, härra esimees, ja mul on kahju, et ma ei ole õppinud paremini inglise keelt, sest inglise keelele kuidagi ei ole mu kõrv nii tundlik igal juhul tänan teid siiralt kõiki kogu südames selle emotsionaalse hetke eest. aitäh veel kord! aitäh! head kolleegid, nüüd läheme päevakorra juurde, nagu teate, toimus üleilmne mullareostuse teemaline sümpoosium Roomas teisest neljanda maini, meid kutsuti sinna, kahjuks ei olnud võimalik meil seal osaleda. võimalik, et keegi teist seal käis ja mina sellest lihtsalt ei tea ma küsisin, kas on võimalik, et keegi selle sümpoosiumi tulemuse meile tutvustaks, võttes arvesse härra Vargase terviseseisundit, ei ole kahjuks võimalik temaga täna rääkida, seetõttu asendab teda härra Rodrigo de la Puerta, FAO Brüsseli esinduse direktor ja meiega on ka proua Natalja Rodriguez Eugenio, kes esindab üle, ülemaailmset mulla partnerlust. teame, et tegemist on väga olulise teemaga. ja ma arvan, et see on teema, mille juurde peame kindlasti ka edaspidi tagasi tulema, kuna mullad ja vesi on tõeliselt olulised elemendid kogu keskkonnale, see kõik mõjutab väga tugevalt toidu tootmist ja mulla harimine on väga tähtis. kogu maailmas on mullad väga raskes seisus ja seoses sellega kerkib esile mulla kvaliteedi küsimus, aga ma ei jää pikalt äh, siin sõna võtma, soovime tere tulemast äh, kahele eksperdile, anname sõna teile ja seejärel, kui on küsimusi, siis on võimalik lühidalt need esitada kuna tõenäoliselt äh, tuleb ka edaspidi võimalusi pikemalt arutada seda teemat. meil on väga hea meel, et äh, saite siia tulla ja hindame kõrgelt äh, seda koostöösuhet Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooniga ja teie esindusega siin. töötame ju kõik sama eesmärgi nimel. aitäh, härra esimees, lugupeetud liikmed, tere hommikust kõigile! meil on väga hea meel kõnelda täna sellest, kui olulised on terved mullad toiduohutuse ja jätkusuutliku arengu seisukohast. kõigepealt tahaksin tänada äh, seda komisjoni toetuse eest selles äh, küsimuses. tuletan meelde, et detsembris kaks tuhat viisteist siinne komisjon ja samuti keskkonna äh, komisjon pidasid äh, koosolekuid äh, seoses rahvusvahelise mulla-aasta lõpuga ja, ja selles osas sellega, et tähistada ülemaailmset mullapäeva, selleks, et rõhutada muldade tähtsust inimeste elule. mullad on ka põllumajanduse aluseks ja tänu sellele toimub ju kogu toidu tootmine hinnanguliselt üheksakümmend viis protsenti toidust, mida sööme, on otseselt või kaudselt toodetud just mullas. terve muld on äärmiselt oluline seoses äh, toidutööstusega. Need annavad äh, toitained, vett, hapnikku aga kui toitu kasvatatakse reostunud äh, muldadel, siis äh, mõjutab see nii keskkonda kui ka inimese tervist. enamik maailma mullaressurssidest on kas äh, haavatavas või väga kehvas seisus. ja kui me ei võta midagi ette kooskõlastatult kõigil tasanditel, sealhulgas eh, parlamendi ja ka rahvusvaheliste organisatsioonide tasandil, see ainult halveneb. mullareostust on eiratud aastaid, väga pikka aega. ehkki sageli, või eh, kuna sageli ei ole see silmaga nähtav, see on selline peidetud oht, me näeme vee- ja õhureostust aga me ei tunneta selgelt, kui mullad on reostunud. muld on filter kahjulikele ainetele ja takistavad nende sisenemist äh, toiduahelesse, kuid sellel on piir, nende vastuvõtuvõimel on piir. Äh, mullareostus vähendab ka vee ja õhu kvaliteeti ja kujutab endast tõsist äh, kohtumajandusele. see kahjustab toiduohutust, vähendab äh, saagikust ja teeb, äh, teeb kultuurid söögikõlbmatuks. sageli on äh, mullareostuse põhjuseks inimese tegevus. tööstustegevus, linnastumine, mis põhjutab, põhjustab ohtlike kemikaalide mulda sattumist ja see kehtib ka jätkusuutmatu põllumajanduspraktikatele. seetõttu peaks eh, mullareostuse vältimine või ennetamine ole, olema ülemaailmselt üks olulisemaid prioriteete. Eh, FAO ja ülemaailmne mullapartnerlus on võtnud enda üle, ülesandeks eh, edendada jätkusuutlikku mullaharimist sealhulgas siis edendada ka meetmete võtmist. ülemaailmne sümpoosium mullareostuse teemal, mida härra esimees mainis, see toimus kaks nädalat tagasi Roomas ja oli edukas kuna seal andsid käegakatsutava äh, sisendi mitmed partnerid, seal olid kohal teadlased, poliitikakujundajad, tööstussektori esindajad, maakasutajad ja, ja muud sidusrühmad. austatud liikmed, mullareostus on ülemaailmne väljakutse, mis ulatub üle piiride. ja globaliseerunud maailmas ole, peaksime kõik olema vastutavad selle eest, millise jalajälje jätab inimene mitte ainult oma territooriumil, vaid ka naaberriikides ja kaugemal. Äh, mullareostuse ülemaailmset ulatust täpselt ei teata katta, kuna info kogumises on lünki, eriti arenguriikides, kuna seal puudub võimekus ja puuduvad ka ressursid selle uurimiseks ja, ja mullareostuse parandamiseks. FAO on keskendunud oma pingutused teadlikkuse tõstmisele, samuti sellele, et suurendada võimekust nimetatud arenguriikides, teaduslik alus nagu minu kolleeg Natalja peagi selgitab, on nüüd olemas, meil on olemas teaduslikud andmed, nüüd on vaja tegutseda. austatud liikmed, tahaksin kasutada võimatust, võimalust ka selleks, et tänada Euroopa Liitu püsiva toetuse eest ülemaailmse mullapartnerluse tegevuses ja FAO tegevuses. me loodame, et see viljakas koostöö Euroopa Liiduga aina süveneb lähemas tulevikus et saaksime üheskoos võidelda reostuse vastu, tegeleda selle peidetud ohuga ja seoses sellega usun siiralt, et Euroopa Parlamendil on siin täita väga oluline roll. minu kolleeg Natalja Rodriguez Eugenia, kes esindab eh, samuti Hispaania maffiat ja eh, ülemaailmselt eh, mulla partnerluse sekretariaati, teeb lühida ettekande selle sümpoosiumi põhiliste tulemuste kohta ja selle kohta, kuhu edasi suunduda, aitäh tähelepanu eest! aitäh, Rodrigo, sissejuhatuse eest ja selle väga inspireeriva kõne eest ja tahaksin teile nüüd anda sissejuhatuse mõningatesse tehnilistesse aspektidesse ja teen kokkuvõtte peamistest äh, järeldustest äh, ja meie soovitustest, millega me siis äh, sümpoosiumil, mis me sümpoosiumil tegi, tegime. Rodrigo ütles, et mullareostus on varjatud ja see on varjatud sellepärast, et me ei näe seda me ei näe, et mullas on kõrges, kõrgemas kontsentratsioonis kui normaalne äh, ohtlikud saasteained ja meie tehniline paneel äh, üleilmses mullapartnerluses äh, töötas kahe tuhande viieteistkümnendal välja raporti peamistest ohtudest, mis ohustavad mulda ja mulla tervist. ja mulla saaste oli üks nendest. ja Euroopa Euroopas ja Raasias on mulla saaste äh, suuruselt kolmas oht äh, mulla tervisele ja me vastutame sellise saaste eest. inimtegevus on peamine äh, mulla saaste allikas. on väga palju erinevaid saasteaineid sada nelikümmend neli tuhat kemikaali igal äh, päev jõuavad äh, saast-, äh, keskkonda ja meil ei ole mingit teavet selle kohta, kuidas need ained omavahel reageerivad. Euroopas on rohkem kui kolmsada nelikümmend tuhat kohta, mis on juba saastatud ja kus on vaja tegeleda ähm, puhastustöödega ja see on väga äh, väga kallis ja potentsiaalselt äh, hinnangute kohaselt võivad Euroopas äh, olla saastatud kaks koma kaheksa miljonit kohta. ja meil ei ole mingit aimu hajusest mullasaastest, mille põhjuseks on põllumajanduses kasutatavad kemikaalid. nagu Rodrigo ja esimees ütlesid, mõjutab mulla saaste mm, vee kvaliteeti, aga see mõjutab ka meie tervist, keskkonna tervist, toiduohutust, toidu tootmist. kahe tuhande viiekümnendaks aastaks on maailmas eeldatavalt üheksa miljardit inimest, kes vajavad ohutut toitu ja üleilmne mullapartnerlus on äh, toot-, töötanud välja äh, vabatahtlikud äh, suunised, mis võiksid viiekümne kaheksa protsendi võrra suurendada äh, Äh, toidu tootmist. Äh, maailmas rahvastiku areng tähendab seda, et me vajame toidu tootmist kuuekümne protsendi, toidu tootmise kuuekümne protsendi võrra suurendamist ja kui me neid suuniseid rakendame, siis me võime sellega hakkama saada. nii et mullasaaste on äh, väga suur oht kestlike arengueesmärkide saavutamiseks, milles me oleme kokku leppinud ja kaheteistkümne eesmärgi saavutamine on seotud mulla saaste minimeerimisega ja vältimisega. üleilmne sümpoosium oli väga edukas. rohkem kui viissada äh, teadlast, poliitikut, äh, tööstuse esindajad, valitsuste esindajad ja maakasutajad äh, kohtusid, tegid koostööd äh, väga äh, intensiivselt kolme päeva jooksul, tulid välja siis järeldustega, mida ma teile just tutvustama hakkan. selge on see, et mullasaaste on üleeelne oht. meil oli esindajaid kogu maailmast sümpoosiumilt ja mulla, mullad on saastunud kõikjal maailmas see on murettekitav, aga praegu on meil olemas ka võimalus midagi teha, eelmisel aasta detsembris ÜRO Keskkonna äh, Assamblee võttis vastu deklaratsiooni äh, mulla saaste vältimise ja minimeerimise ja korrigeerimise kohta. sümpoosiumi peamised järeldused olid, et äh, teaduslikult on tõestatud, et äh, muldade saastumine on suur oht äh, põllumajandustootmise, toiduohutuse ja inimtervise jaoks. ja selleks, et võidelda muldade saastumisega, on vaja ühiseid jõupingutusi meilt kõigilt selleks, et võidelda muldade saastumisega, seda parandada, peamised mulla saastumise põhjused on inimtegevuses, tööstusest, jäätmekäitlusest, aga ka põllumajanduses. ja me peame investeerima jätkusuutlikesse mulla kasutamistavadesse. saastamise ennetamine peaks olema peamiseks prioriteediks, kuna saastunud pinnase parandamise kulud on väga suured, nii et ennetamine peaks olema prioriteediks. ja me ei tea, kui suures mahus on äh, mullad saastunud maailmas, meil on vaja investeerida ka paremasse teabekogumisse selleks, et äh, nende probleemidega äh, tegeleda. meil on, me tahame investeerida äh, pilootjuhtume uuringutesse erinevates piirkondades maailmas, e-, eelkõige Aafrikas ja Aasias, sest äh, seal on probleemid kõige suuremad. ja seadus äh, äh, õigusloomelised vahendid on väga viletsad ja meil ei ole andmeid selle kohta, mis seal toimub. soovitused, mida, milles sümpoosiumil kokku lepiti, olid, et äh, oluline on tõsta teadlikkust alates lastest kuni noortest, äh, lastest ja noortest kuni poliitikuteni, selleks, et äh, inimesed mõistaksid, mis asi on pinnase saastumine, mulla saastumine, et kuidas seda ennetada, kuidas olukorda parandada, kui see on vajalik. ja üleilmse mullapartnerluse roll on väga suur, me oleme läbi viinud teadlikkuse suurendamise kampaaniaid igal aastal peamiste ohtude kohta, mis äh, mulda ähvardavad ja sel aastal samuti meil on detsembris äh, teadlikkuse suurendamise kampaania, aga räägin sellest hiljem. ja veel üks mõte, millega sümpoosiumil välja tuldi, oli et moodustatakse kaks tehnilist töörühma selleks, et toetada otsuste langetamise protsessi. tehnilised töörühmad töötavad välja kontekstualiseeritud suunised selleks, et võimaldada äh, kaardistamist ja mullasaaste seiret, nagu ma ütlesin, ennetamine peaks olema prioriteediks ja selleks, et äh, ennetada, on meil vaja olemasolevaid suuniseid rakendada, nagu näiteks FAO äh, koodeks alimentaariust ja meie vabatahtlikud suunised, mis puudutavad mullatervishoidu, meil on vaja, meil on koodeks ka pestitsiidide kohta, antimikroobikumide resistentsuse kohta. selleks, et äh, äh ennetada muldade saastumist, on vaja neid rakendada ja meil on vaja ka koolitusega tegeleda, mis hõlmaks kogu muldade saastamise tsüklit. nagu ma enne juba ütlesin, me käivitame olulise teadlikkuse suurendamise kampaania äh, maailma mullapäeval detsembris. Te võite samuti kasutada ja jälgida seda soil pollution'i teemaviidet ja me avaldame ka sümpoosiumi kohta dokumendi ja üritame siis neid äh, rak-, äh, soovitusi ellu rakendada, me valmistame ette ka need äh, tehnilised käsiraamatud, mis puudutavad siis muldade saastumise vältimist ja olukorra parandamist erinevates piirkondades aga meie tegevusel on ka palju piiranguid, meil on vaja paremat rahastust selleks, et investeerida konkreetsetesse meetmetesse mullatervise parandamiseks. ja me soovime tunnustada Euroopa Liidu toetust, Euroopa Liidu toetuse eest, aga me tahaksime, et te ka edaspidi meie töös osaleksite muldade saastumine on, ohustab äh, jätkusuutlikku arengut, seda on võimalik äh, ümber pöörata ainult siis, kui kohapeal midagi ära tehakse, tehkem koostööd selleks, et mullad oleksid terved, et meil oleks tagatud äh, ohutu toit, meil on äh, Ehm, teaduslikud andmed olemas, meil on üleilmsed äh, eesmärgid olemas, meil ei ole enam ettekäändeid, tulnud on äh, aeg tegutseda, aitäh tähelepanu eest! selline väga tore oleks, kui me saaksime lähemat teavet äh, selle kohta proua Senja Vaits ja Äh, härra Häusling on soovinud sõna, palun rääkige ainult ühe minuti, üks minut, sellepärast et meil on pärast ka kuul-, tulemas kuulamine. proua Senra, palun. aitäh, esimees, ma mm, soovin tänada selle raporti esitamise eest ja minu meelest on see väga oluline, ma olen pärit Galiitsia piirkonnast ja ka siin parlamendis on üks minu peamistest tegevusvaldkondadest olnud see, et ma olen äh, külastanud maapiirkondi, mida on tugevalt mõjutanud äh, näiteks ka tööstussaaste või ka muud, äh, mujalt pärinev saaste, sest meie autonoomsed ametiasutused kasutavad maapiirkondi, ehm, ka, ka endisi kaevanduspiirkondi selleks, et peita ära erinevaid äh, saasteaineid, ilma et neid puhastatakse, minu meelest on väga oluline selle vastu äh, midagi ära teha, sest äh, nad ju mürgitavad meie mulda, nad mürgitavad äh, maapiirkondade elanike ähm, tegevuse alust ja väga oluline on see, et äh, me seda teemat ka käsitleksin siin, käsitleksime siin põllumajanduskomisjonis. ma pean teadma, et kas see on midagi, mis toimub ainult minu koduriigis või toimub see ka mujal ma olen teiega täiesti nõus, ütleb esimees äh, proua Senra, et me peame sellele tähelepanu siin komisjonis rohkem tähelepanu pöörama. muutma äh, ühises põllumajanduspoliitikas selleks, et äh, paremini mulda kaitsta. aitäh ja härra Häusling, palun. et mõningatele põllumajanduspindadele ei tohiks, mõningaid põllumajanduspindu ei tohiks äh, ei väetataks kogu mulda, vaid äh, see väetamine toimuks sihipäraselt. uued tehnoloogiad, kuidas oleks võimalik äh, neid mitmekesistada? Ähm, nõuannetes arvesse võetud. härra Hoitamaa, jah, pidin olema teises aru-, teises komisjonis hääletamas, ei saanud siin olla, aga minu meelest on väga olulise teemaga tegemist, minu meelest on potentsiaal väga suur, et me parandaksime oma muldade kvaliteeti ja see on kindlasti väga hea ka põllumajanduse jaoks, et meil oleks kestlikum tootmine. väga oluline on ka vee haldamine, veevarude haldamine, me peaksime rohkem uurima seda olukorda ja võib-olla ka uued tehnoloogiad ja innovatsioon saaksid meid aidata, et me saaksime mulla kvaliteeti parandada, ma olen sellega kõigega nõus. praegu toimub meil arutelu mis puudutab äh, väetiste reguleerimist ja meil on ettepanek, et me vähendaksime kaadmiumi sisaldust äh, ja fosfaatide sisaldust äh, kunstväestite puhul ma väga toetan kaadmiumisisalduse vähendamist, selle, see on, seda nii mulla se kvaliteedi seisukohast ähm, sest ähm, süüdistatakse ju põllumeest, kui kaadmiumi leitakse toidust. et praegu on äh, kas, kas te olete nõus sellega, et praegu oleks tõesti vaja kehtestada kaadmiumisisalduse kohta ka reegleid? aitäh. palume lühidalt vastata, palun tehke võimalikult lühidalt, sellepärast et äh, siia juba tulevad ka keskkonnakomisjoni liikmed, äh, sest meil on pärast tulemas äh, ühine kuulamine. aga ma arvan, et ka keskkonnakomisjoni kolleegide jaoks on mulla kvaliteedi teema äärmiselt oluline. nüüd palun härra Flanagan. kui ma soovisin valituks saada siis mm, me ei, kahjuks ei alusta siin kunagi õigeaegselt oma koosolekuid. see on väga oluline teema see on tegelikult olulisem kui äh, kõik muud asjad maailmas. kui me asju korda ei sea, siis me oleme kõik mürgitatud ja surnud, nii et see on tõesti oluline. nii et väga kahju, et siin oli äh, nii vähe inimesi kohal. ja mina tegelikult tahtsin äh, rääkida umbes samast asjast, millest rääkis härra Agnew, aga ma oleks sellest veelgi rohkem, sellepärast veelgi rohkem mures. siin on Äh, tõesti võimalik toetada seda, et kasutatakse heitvett ja äh, läga, aga on ka muresid seoses sellega, äh, et mis jõuab heitvette enne, kui seda puhastatakse ja et kas sellised raskemetallid ja kas kaadmium, vask sellest eraldatakse ja ma näen, et teil on ka üks lõik selle kohta, kui suur probleem see on ja et kuidas seda olukorda saaks parandada, kui asjad on juba halvasti läinud. milline oleks äh, agrometsanduse roll selles, ma kardan, et ehkki me oleme intelligentsed loomad, me ikkagi tundume äh, minevat samas äh, Äh, suunas nagu äh, mingisugune äh, ussikene kooli eksperimendis, kes segas erinevad pinnasekihid ära ja väga kahju, et isegi mingit paari minutit mulle ei eraldata sellest, et sellest asjast rääkida, et see on täielik farss siin. ja ka pestitsiidide kasutamine on üha laialdasem